president, lugupeetud parlamendiliikmed, tervitan poliitilist kohust, kohustust ja ras-, ja suurt tööd, mille parlament on ära teinud. ja loomulikult tänan raportööri Lope Fontaniet selle kiire raporti koostamise eest Euroopa Parlamendis. Te olete teinud tõepoolest kõik selleks, et selle õigusloomelise teemaga edasi liikuda selle parlamendi ametiajal ja mul on väga hea meel, et parlament jagab põhimõtteliselt komisjoni ettepanekuid ESF Plussi osas. suurem fond, suurem eelarve selleks Euroopas õigest saalikuste sammast ellu rakendada ja Euroopa poolaasta põhimõtteid rakendada, kuid ka lihtsam ja paindlikum juhtimine. see annab suurema lisandväärtuse kasutajatele, see tähendab kodanikele näiteks selleks, et kaasajastada tööturgu, selleks, et tagada hea tervishoid, selleks, et suunata abi just nendele, kes seda kõige rohkem vajavad ja selleks, et tõusta Euroopa Liidu sotsiaalmõõdet. kokkuvõttes ESF pluss aitab kaasa rohkemale sotsiaalsele Euroopale. on rida muudatusettepanekuid, tervitan äh, neid, mis ter-, mis teksti selgemaks muudavad. Ehm, teiste osas on meil kõhklusi. temaatiline koondumine näiteks, mis eeldab vahendite eelsuunamist. see puudutab parlamendi enamusi, enamuste ettepanekuid, rõhutaksin, et ESF pluss sisereeglike summade suunamine kau-, kaugemale kui meie ettepanekus vähendaks fondi paindlikkust olulisel määral see takistaks liikmesriikidel reageerida arenevatele sotsiaalsetele vajadustele, nagu me teame, mis reaalelus toimub. ja see kahandaks võimalust äh, lahendada reaalseid probleeme, mis on liikmesriikidel ja mis on kerkinud esile Euroopa poolaasta protsessis. konkreetsetest muudatusettepanekutest rääkides, mis puudutavad tööhõivet ja sotsiaalset innovatsiooni, mis on kõige lihtsam osa, meie ettepaneku mõtteks on see tuua lähemale ESF-ile ja näen hea, heal meelel, et parlament toetab seda, kuid tahaksin veel kord rõhutada paindlikkuse vajadust. Äh, fikseeritud protsentide taas kasutusele võtmine kahandaks paindlikkust ja muudaks jällegi raskemaks uutele väljakutsetele vastamise. ja lõpetuseks parlament ja eriti ENVI komisjon on teinud muudatusettepanekuid äh, ESF Plussi tervishoiu osas. paljud nendest ettepanekutest peegeldavad soovi tervishoidu hoida eraldi instrumendis, nagu see on ka täna. austan parlamendi nägemust, kuid komisjon on veendunud, et suurem sünergia ühtekuuluvusprogrammide vahel ja tihedam koordineerimine ja järjepidevus maksimeerib Euro-, Euroopas tervishoiusektori tegevusi. ESF pluss mitte ainult ei säilita tervishoiuvaldkonna, kus äh, viiakse ellu meie tervishoiupoliitikaid ja kus me tagame inimeste tervisekaitse kõrge taseme, vaid ühtlasi tagame, et meil, et äh, kohased tervishoiu aspektid võetakse arvesse kõikides sotsiaal- kulutuste aspektides ja nüüd kuulan huviga algavat arutelu, suur tänu. suur tänu, proua volinik. ja nüüd alustame arutelu. kõigepealt eelarvekomisjoni nimel proua Klaanik-Mure. suur tänu, president, volinik, head kolleegid. ESF Plussi määrus on võimaluseks anda kohased, õiglased ja tõhusad vahendid sotsiaalsele Euroopale, mida meie sotsiaaldemokraadid äh, oleme soovinud juba aastaid. Äh, eelarvekomisjon toetas loomulikult seda head raportit, kuid tahaksin rõhutada kolme prioriteeti. kõigepealt äh, fondi vahendite suurendamine, mis on suunatud kõige haavatavamatele ning võitlus tööpuudusega, kuid eelkõige lastegarantii, mis on kaasatud toidupankadele antav toetus on oluline vabaühendustele samuti, kes toidupuudusega võitlevad, vaesus, sotsiaalne tõrjutus ning samuti tasakaal, mis on hädavajalik fondide vahel, mis äh, ühendatakse ja võimalik paindlikkust. Nende kolme punkti toetamiseks tuli meil muidugi võidelda tööhõivekomisjonis ja ma tahaksin siinkohal tänada kolleeg Brando Benifeid, kes seda võitlust pidas vaatamata vastuseisule äh, poliitiliste jõudude poolt, kes äh, üritavad äh, jätta muljet, et nad on prog-, progressiivsed, seda tahaksin rõhutada. ESF pluss läheb nüüd nõukogusse ja nõukogul, nõukogule saab seda suunata kõige suuremale arvule kasusaajatele. vabandust, ja nüüd me saame lõpetada pärast kella ühteteist. aga nüüd järgmisena saab sõna härra Berinski eelarve kontrolli komisjoni nimel. suur tänu, president Volinik. kontkomisjoni veendumus on, et jagatud halduse kontekstis EF pluss täidab e-, e-, eesmärgi, milleks on investeering töökohtadesse ja aitab kaasa poliitika eesmärgile, mille kohaselt me tahame näha sotsiaalsemat Euroopat, me tahame näha Euroopa sotsiaalõiguste samba ellurakendamist, mis on samas määruses ja äh, vastavalt sellele poliitika eesmärgile SF pluss toetab ka konkreetsemaid teisi eesmärke, esimene nende seas on parandada ligipääsu kvaliteetsele ja jätkusuutlikule tööhõivele mis puudutab kogu tööalast õigusloomet ja kõiki tööotsijaid, noori pikaajalisi töötuid äh, ja edendab samuti äh, ettevõtlust ja sotsiaalset majandust. suur tänu. suur aitäh ja nüüd proua Presso, palun, Riigikomisjoni nimel. suur aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kolleegid ka mina tahaksin piirduda mõningate konkreetsete punktidega raportist, mis me oleme koostanud Regionaalpoliitika Komisjonis parlamendi tekstis võrreldes komisjoni omaga äh, tunnustatakse paremini regioonide rolli, kes äh, juhivad ning kes saavad toetust. see on vajalik selleks, et paremini täita ettepanekus püstitatud eesmärke ning et paremini koordineerida äh, regionaalpoliitikat ja ühtekuuluvuspoliitikat tahaksin juhtida komisjoni tähelepanu samuti sellele, et on vaja lihtsustada normatiivset raamistikku ning et sünergia ning koordineerimine sotsiaalfondi ja teiste fondide vahel on oluliseks äh, suunaks, kus on võimalik parandusi sisse viia. muuhulgas äh, viiakse komisjoni poolt sisse seos Euroopa poolaasta riigipõhiste soovituste vahel selleks, et tagada piisav paindlikkus ka äh, Äh, riiklikul või regionaalsel tasandil juhtimisorgani vahel on vaja silmas pidada sektoriaalseid prioriteete, kuhu on vaja investeeringuid ning samuti on vaja paremini ära määratleda suhet Euroopa poolaasta ning ühtekuuluvuspoliitika vahel, nii et Euroopa äh, nii et see viimane omaks ka suuremat, sügavamat sotsiaalset mõõdet. suur aitäh, lugupeetud Presso ja nüüd proua Kammervert aitäh, härra president, haridus on ühiskondliku kaasatuse äh, aluseks, Euroopa Liit, liidul on endiselt siin öö, äh, öö, äh, probleem, sest haridus sõltub endiselt liiga palju vanemate rahakotist. meie armastatud Erasmus programm ei, põhja, põhjal tuleb seetõttu veel rohkem edasi töötada siin sooviti toetada rohkem Erasmust, äh, äh, et seda laiendataks ning loodaks sünergiat selle ning Euroopa Sotsiaalfondi vahel. meil tuleb toetada äh, hariduses kehvemas olukorras inimesi, no noorte liikuvust ja nii edasi. haridus on üks olulisemaid Ähm, vahendeid, millega saab vaesusest välja rabeleda. ainult siis saavad meie ühiskonnad sotsiaalselt ja majanduslikult edukad olla, kui me toetame haridust. ning ma loodan, et liikmesriigid nüüd kasutavad ka seda võimald-, võimalust nii, nii, et me lõpuks ometigi saame probleemide hulgast hariduse maha võtta aitäh. suur aitäh ja nüüd ma tahaksin veel kord paluda teil pidada kinni kõneajast, sellepärast ja muuhulgas olen täheldanud ka, et sotsialistide, demokraatide esindajad lähevad kõige rohkem üle kõneajast. nüüd härra Krisokonos eh, juriidiliste küsimuste komisjonist, aga teda ei ole siin. proua Soraya Post tema võtab sõna nüüd äh, kodanikuvabaduste komisjoni nimel. lugupeetud volinik, libe komisjonis oli meie peamiseks eesmärgiks tagada, et ESF, ESF plussist saaks vahend, millega kaitsta inimesi ning neid tugevda. tahame, et tulevane ESF oleks võimalikult äh, kaasav ning äh, mitte diskrimineeriv kui võimalik, tagaks paremad väljavaated kõigile Euroopa Liidus. läbi selle fondi on meil võimalik äh, välja tõrjuda diskrimineerimine ja tõrjutus. oluline on, et me äh, suhtuksime neisse väärtustesse väga tõsiselt, mis on ka meie aluslepingutes. seeläbi on võimalik tagada, et meie ühiskonnas saaks kestlik ühiskond. me oleme äh, selleks ka endale kohustuse võtnud kaks tuhat kolmkümmend kestliku arengu agenda raames. tahaksin siinkohal väljendada tänu raportöörile proua Lope Fontanjele kuid samuti Brando Benefeile suurepärase koostöö eest variraportööride koosolekutel. mina pidasin oma kõne eest kinni. jah, tõesti suur tänu teile. suur aitäh, Soraya, tõepoolest äh, aitäh, et kõne eest kinni pidasid nüüd naistekomisjoni nimel äh, proua Kozlovska Ratjevitš. suur aitäh, lugupeetud juhataja, volinik, kolleegid, kõigepealt äh, õnnitlused proua raportöörile ja variraportööridele, sellepärast et äh, töö on olnud äärmiselt tõhus. see fond, millega me soovime vähendada ja välja juurida tegelikult vaesuse ja mille abil me soovime ka saavutada paremat äh, sotsiaalset äh, kaasatust. selle fondi eesmärgid on seega selged. naiste õiguste komisjoni nimel esitasime me mitmeid muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on parandada võrdõiguslikkust naiste ja meeste vahel. me peame mõistma, et äh, probleemid, mis puudutavad nii naisi kui mehi, tegelikult omavad erinevaid põhjusi vastavalt sellele, mis soost isik on. naised ei saa tihtilugu töötada sellepärast, et puudu on laste sõimedest ei ole ka struktuure, et hoolt kanda äh, vanemate inimeste eest. meeste puhul on äh, tõkkeks eelkõige tervis. seega tuleb meil ette näha ka vajalikud lahendused, vastavad lahendused, näiteks peame meestele leidma äh, paremaid ravivõimalusi ning naistele erinevaid taristuid, mis abistaksid neid hoolekandel. mis puudutab Äh, diskrimineerimisvastast võitlust, siis loodan, et siin suudame saavutada konkreetseid tulemusi. suur aitäh, ma näen, et mitte ainult sotsialistid ei lähe ajast üle, vaid ka teised, aga nüüd Rahvapartei nimel härra Kaasa. me nõustume sellega, et Euroopa Liit peaks olema sotsiaalne liit, kus astutakse konkreetseid samme sotsiaalsetes küsimustes. meil on vaja paremaid lahendusi Euroopa Liidu tasandil sotsiaalsete väljakutsetega toimetulekuks. ESF äh, panustab sellesse, äh, samas ma leian, et fondi tuleks tugevdada. meie positsioonid ja ettepanekud peavad alati olema suunatud ühiskonna vajaduste rahuldamisele, eriti kui samad, kui äh, ohus on Euroopa kodanike karjäärid ja töökohad uues e ESF-iga me investeerime inimestesse, aitame neil tööd leida, aitame tööandjaid ja edendame tugevaid investeeringuid uuenduslikesse sektoritesse. seeläbi saab Euroopa konkurentsivõimelisemaks, kuid samas ei unusta ära oma sotsiaalset mõõdet. uus fond lähtub ka varasematest edulugudest nüüd on neli fondi kokku pandud, seetõttu on parandatud sünergiat ning äh, fondide toimimise tõhusust. ma usun, et sotsiaalne ühtekuuluvus seeläbi ainult paraneb, samuti sotsiaalne õiglus. see muudab meid konkurentsivõimelisemaks ning äh, tahaksin lõpetuseks veel tänada raporti eest ja koostöö eest, mis meil oli seda välja töötades. aitäh sotsialistide demokraatide nimel, härra Benifei. suur aitäh, tahaksin tänada kolleeg Fontaniet suurepärase töö eest. Euroopa Sotsiaalfondil on väga oluline ülesanne, nimelt muuta Euroopa sotsiaalõiguste sammas konkreetseteks normideks ja vahenditeks, millest oleks kasu kodanikel igapäevaelus seetõttu tunnen uhkust selle üle, et muudatusettepanekute abil olen aidanud tugevdada komisjoni teksti. olen teinud konkreetseid ettepanekuid, kuidas parandada äh, küsimusi tööhõives, sotsiaalses tõrjutuses, vaesusvastases võitluses ja muus. noortegarantiid tõstetakse samuti äh, nagu vahendeid uute digitaaloskuste omandamiseks. sotsiaalkaasatusprogrammid äh, on samuti väga olulised oleme samuti keskendunud äh, puuetega inimestele selleks, et neil oleks juurdepääs hoolitusele ning äh, tööle. uus sotsiaalfond võimaldab samuti kaasrahastada äh, näiteks kaasamise meetmeid ning toetusi ja tasusid. see, samuti aitame kolmanda sektori kohalike omavalitsustele toetuse saada Euroopa Liidu fondidest, see aitab kaasa integratsioonil kohalikul tasandil. lisaks sellele tunneme uhkust selle üle, et oleme pärast pikka Äh, aastaid kestnud võitlust, sisse viinud uue tagatise laste jaoks, tegemist on just sotsiaalselt ebasoodsate tingimustes üles kasvavatele väikelastele, äh, seeläbi äh, toetame neid, pakume neile tervishoiuteenistusi ja haridust ja nii edasi praegu võivad läbirääkimised liikmesriikidega, kes teavad, et tegemist on ambitsioonika tekstiga, tegemist on parlamendi panusega, kes on peamiseks inimõiguste kaitsjaks ning seeläbi suudame me taastada usalduse Euroopa Liidu vastu. suur aitäh nende sõnade eest, te olite äärmiselt dünaamiline siin. härra Hokk. suur aitäh, lugupeetud juhataja, uus ESF pluss tähendab äh, seda, et me tugevdame Euroopa mõõdet, et tegemist on eelkõige investeeringutega inimressurssidesse. me tahame, et töötajad suudaksid toime tulla kaasaegses modernses maailmas, kus globaliseerumine äh, muudab elu üha keerukamaks. me tahame, et äh, töökohad oleksid üha paremad, et töötaja olukord oleks stabiilsem et ta tuleks toime kõikide väljakutsetega, mis tema ees seisavad. ma usun aga, et me ei toonita piisavalt selliseid küsimusi, mis on seotud näiteks noorte tulevikuväljavaadetega, samuti toetus vähemustele, romadele, mikroettevõtetele samuti on vaja suurendada liikmesriikide osalust äh, ühisprogrammides. see kõik äh, ainult äh, aitab kaasa ühtekuuluvuse edendamisele. suur aitäh ja nüüd ALDE nimel härra Selimu-, Selimovitš. suur aitäh ja lubage mul esmalt tänada raportööri, variraportööri ning komisjoni suurepärase töö eest ning tõsises küsimuses tegemist on Euroopa Liidu peamise rahastamisvahendiga selleks, et investeerida inimestesse ning tugevdada sotsiaalset ühtekuuluvust, parandada sotsiaalset õiglust ning Euroopa Liidu äh, konkurentsivõimet. me oleme suutnud kokku leppida selles, et viime kokku selle, äh, ettepaneku eesmärgid Euroopa poolaastal ning liikmesriikide põhiste soovitustemadega. tunnen head meelt selle üle, et oleme sotsiaalsele majandusele, digiõigustele, varasele äh, haridusele ning hoolekandele suuremat rõhku pannud. pöörame tähelepanu ka noorte tööhõivele ning oleme üritanud teatud paindlikkust tagada järgmiseks äh, mitmeaastaseks finantsperioodiks. kriise tuleb ka tulevikus ja väga oluline on, et meil oleks piisavalt paindlikkust, kui me tahame kriisidega edukalt toime tulla mida meil aga peaasjalikult õnnestus saavutada, oli see, et me toetame eh, pikamas perspektiivis eh, sisserändajate integreeritust, need inimesed on siin, kas teile meeldib see või mitte. mis iganes lahendusi te välja ei paku, riikidel ikkagi peab olema suutlikkus ning vahendid selleks, et eh, tagada nende inimeste integreerimine meie ühiskonda Euroopas. tunnen head meelt selle üle, et meil on õnnestunud seda siin saavutada. samuti toetame äh, rohkem üksikvanemaid äh, kui praegu. ning pöörame tähelepanu haridusele, ma usun, et imesid me ei saavuta, nagu ikka, aga usun samas, et meil õnnestub seeläbi järgmise ametiaja jooksul näha tugevamat ja paremat Euroopat. suur aitäh teile ning nüüd proua Ranke Rohelistest. aitäh, härra president, proua volinik, kolleegid. suurenevad sotsiaalsed lõhed on üks peamisi Euroopa ees seisvaid probleeme praegusel hetkel. Brexiti referendum eelkõige näitas, et Euroopa Liidus, mitte ainult Ühendkuningriigis, vaid ka mujal, on inimesi, kes leiavad, et nende sotsiaalseid probleeme ei aidata lahendada, seda aga peame me tegema. seda ei saa teha solidaarsusel põhinevast liidust lahkumise läbi, Euroopa Liidust lahkumise läbi, vaid seeläbi, et Euroopa Liit peab olema sotsiaalselt õiglasem ning võitleb sotsiaalse ebavõrdsuse vastu. see on üks, Euroopa Sotsiaalfond on siin oluline öö, piltmõistatuse tükk, sellega saab võidelda vaesuse vastu öö, öö, ning sotsiaalse tõrjutuse vastu. Euroopa Parlament selle ettepanekuga on tõestanud, et ta on valmis seda võitlust võitlema, ta on valmis võitlema ebavõrdsuse vastu, nüüd ootame me, et ka nõukogu ja liikmesriigid näitavad oma valmisolekut, kui nad seda ei tee, ohustavad nad terve Euroopa Liidu tulevikku, aitäh! aitäh. nüüd kuue nimel proua Kuuneva. aitäh. tõukefondide läbirääkimised ei saa põhineda hirmul suurte kulude ees, kas me soovime solidaarset Euroopat või mitte, nii lihtne see ongi järgmises finantsperspektiivis vähendatakse veelgi meie sotsiaalküsimuste eelarvet. samas seisavad meie ees uuel finantsperioodil ka uued väljakutsed, noored inimesed ei leia enam tööd, meil on rändeprobleemid ning vaesus läheb meile palju raha maksma, Euroopal on lõpuks vaja sotsiaalset nägu. muidu Euroopa laguneb, sest inimesed on järjest rohkem ärritunud. niisiis, meil on vaja oluliselt konkreetsemaid eesmärke kehtestada sotsiaalses äh, äh valdkonnas äh, äh, sa-, vähemalt sarnaseid, nagu meie majanduspoliitikas. aitäh! sellega lõppesid fraktsiooni esindajate äh, sõnavõtud, äh, äh, järgmisena saab sõna härra Hetman. aitäh! komisjoni ettepanek uue ESF-i kohta rõõmustas mind. see, et ühe mütsi alla tuuakse üksteist täiendavad instrumendid, muudavad selle toetusskeemi tõhusamaks. samuti on asi läbipaistvam, sest meil on nüüd äh, üks konkreetne eesmärk äh, üheteistkümne erineva eesmärgi asemel. keskendume haridusele ja tööturule. Euroopa Parlament soovib rõhutada ka regioonide rolli, sest regioonid ei ole mitte ainult kasusaajad või institutsioonid, mis haldavad ESF Plussi, vaid regioonid ka teavad sellest teemast oma kodanikest kõige rohkem tööhõivekomisjonis meeldival kombel jõudsime me kompromissile, mis oli vastuvõetav suuremale osale fraktsioonidest. ning loodetavasti saame me nõukoguga võimalikult kiiresti läbirääkimistel ühele poole. aitäh, proua Jongeerius! armoede is vergif in onze naties. En in Euroopa heeft... aitäh! Euroopa Liidus vaesus vohab, üks neljast lapsest on vaesusohus. ning vanematel on oht, et nad ei jõuagi järgi teistele, nad ei suuda saada head töökohta, ei saa, saa juurdepääsu heale tervishoiuteenusele. seetõttu peavad sotsiaaldemokraadid tegutsema, tänu meile on kaasatud ka see lastetagatis, valdkond, mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament nüüd eraldab raha ka selle jaoks, et võidelda sotsiaalse ebavõrdsuse vastu. laste vaesus minu arvates väärib meie tähelepanu ning teie raport annab siin olulise panuse, aitäh. suur tänu. järgmisena härra Lopez Berneho. aitäh! alustuseks soovin ma kiita selle fond, seda fondi ning selle fondi eesmärke, aga see on küll hea instrument, aga seda tuleb parandada. eriti järgmistes aspektides. esiteks, ja see on kõige tähtsam, tuleb eraldada sellele rohkem raha Euroopa töötajad on ebakindlas olukorras ning töökohale naasmisega seonduvad kulud on palju kõrgemad kui varem. samuti tuleb parandada sotsiaalset dialoogi, tagada võrdsed võimalused, parem koolitus, samuti peame võitlema noorte tööpuudusega. ja see fond peab saavutama sünergia ka teiste fondidega me peame ka lihtsustama selle fondi juhtimist. kõiki struktuurseid probleeme Euroopa Liidus pole aga võimalik lahendada, kui me ei võta arvesse ka teisi probleemseid valdkondi ka Euroopa poolaasta raames. suur tänu, nüüd proua Ribeiro. suur tänu, proua volinik, head kolleegid, ma loodan, et Euroopa sotsiaalfond, mille poolt Euroopa Parlament hääletab, mis muutub tugevamaks, ei jäta sotsiaalsamba prioriteeti hooletusse, selleks on vaja tingimusi, kõigepealt lihtsustatud programmi juurdepääsu mõttes ning samuti tuleb olla tähelepanelik vahendite eraldamise osas, nii et need, see vastaks tõesti eurooplaste reaalsetele vajadustele ja, ja mitte äh, erakondade propagandale, sest kui me tahame geograafilised äh, ja sotsiaalsed barjäärid ületada, siis tuleb eelkõige tagada, et me toetame ainult selliseid projekte, mis võimaldavad äh, sotsiaalset progressi, mis äh, annavad noortele garantiid, nendele noortele, kes ei tööta, ei õpi, see on eriti maapiirkondades oluline, piirkondades, kus on vähem tööhõive võimalusi ja lõpetuseks Euroopa Sotsiaalfond me peame silmas pidama, et me oleme regioonide Euroopa ja peame tegema lõpu lõhedele regioonide vahel. ja peame leidma erinevaid lahendusi erinevatele olukordadele. aitäh, proua Blinkevitš-Jute. tööpuudus ning kõrge vaesuse määr on probleem terves Euroopa Liidus. seetõttu peame me ehitama üles sotsiaalsemat Euroopat. me peame ellu rakendama Euroopa sotsiaalsete õiguste samba, toetama tööhõivet, progressi ning soolist võrdõiguslikkust, peame võitlema vaesusega, eriti laste vaesusega ning selle jaoks on meil vaja piisavalt, piisavat raha sotsiaalpoliitiliste meetmete jaoks, me peame suurendama ESF-i eel, eelarvet vähemalt kolmandik ESF Plussist peaks olema eraldatud sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastasele võitlusele, seetõttu sotsiaaldemokraadid soovivad, et vähemalt kuus miljardit eraldataks laste toetusfondile, et äh, välja juurida laste vaesus Euroopa Liidus. teiseks, ESF Pluss peaks võitlema ka vanemate naiste vaesuse vastu, äh, arvestades, et naiste pension on nelikümmend protsenti madalam kui meestel samuti peame aitama tasakaalustada töö- ja pereelu. seeläbi saame me vähendada ka vaesust. aitäh, härra Tetjan. austatud president, austatud volinik asi äh, on ju nii, et öö, äh, Äh, inimesed toetavad seda, äh, mil, äh, mille kasu nad omal nahal tunnevad. ESF pluss suudab paljude inimeste elu vastuvõetavaks Euroopas muuta. inimesed muidu küsivad, mida me Euroopast saame. ESF annab siin konkreetse näie, vastuse, Euroopa investeerib inimestesse. haridus, sotsiaalne kindlus, ühiskonda ja töökohtadele naasmine on see, mida Euroopa Sotsiaalfond toetab. struktuursete muutuste ajal ei jäta Euroopa inimesi üksinda. vaesus on meil silmaga näha. me peame selle vastu võitlema, eelkõige laste puhul. Euroopa peab tagama äh, vaesuses kannatavatele lastele elementaarsed öö, äh, Äh, katma nende elementaarsed vajadused, näiteks kooliraamatud, äh, juurdepääsu haridusele, kui neil la-, la-, nende vanematel raha ei ole, peavad selleks raha andma koolid. aitäh, Evelin Regner! üks minut, palun, aitäh! suur tänu, härra president, proua volinik, meil on vaja rohkem raha selleks, et võidelda laste vaesusega, no noorte tööpuudusega noortel peab olema Euroopas tõesti tulevikuperspektiiv. lastel peab olema soe elutuba. Neil peab olema võimalus kooli minna. seetõttu meil on vaja rahastada seda laste tagatisfondi, tagamaks, et igal lapsel on tagatud tasuta tervisekindlustus, soe elukoht ning piisavalt süüa see tähendab seda, et ESF pluss, plussi eelarvet tuleb suurendada, mitte vähendada, meil on vaja seda raha äh, äh, selleks, et mitte rohkem suuri ilusaid sõnu teha, vaid selleks, et tõesti midagi konkreetset saavutada. aitäh nende kolme sekundi eest ka, mis teil üle jäi. nüüd vaba mikrofon proua Jarsovska. ESF-i e puhul on kõige tähtsam just koolitussüsteemi parandamine juurdepääsul tööturule. fond peab tõesti toetama äh, selliste pädevuste äh, oma äh, saavutamist, mida on tõesti vaja, näiteks digitaalsed oskused uus äh, tööstusrevolutsioon äh, näitab, et selline tegutsemine on vajalik, inimesed peavad olema kvalifitseeritumad. muutused toimuvad väga kiiresti, seetõttu meil on vaja raha äh, ka selleks, et prognoosida tööturul aset leidvaid muutusi. ma tahaksin raportööri oivalise töö eest tänada. ma nõustun sellega, kui nad ütlevad, et me peame tagama ka haavatavamate inimeste juurdepääsu tööturule, samuti peame toetama füüsilisest isikust ettevõtjaid. ning kui, äh, äh, ning samuti peame rohkem toetama noori, kes ei õpi ega tööta. People, young offenders. noored äh, pikaajalised töötud Ühendkuningriigis jäävad ära olulisest toetusest, kui Brexit teostub viissada miljonit naela läheb kaotsi. noored, mis on ühendatud neljakümnesse organisatsiooni Inglismaal, on seisukohal, et kui me kokku liidame ESF-i Regionaalarengu Fondi vahendid, siis noortele läheb kaduma sada kuuskümmend miljonit naela aastas pärast Brexitit. Ühendkuningriik on saanud väga olulist toetust noortele kes oli kogenud äh, kasinuspoliitika tagajärgi. tooride võimuletulekust saadik aastal kaks tuhat kümme on olnud seitsesada kolmkümmend üheksa miljonit kärpeid äh, teenustes Ühend, Ühendkuningriigis. minu piirkonna organisatsioonid on öelnud, et ilma ESF-ita kaheksasada pikaajalist noort äh, töötajat jääksid ilma toetusest, nelikümmend töötajat nendes organisatsioonides tuleks kaotaksid oma töö. Liverpooli inimesed soovisid jääda Euroopa Liitu. tehkem see võimalikuks. Pannotis Marjas. härra Pannotis Marjas. aitäh, härra president. üleilmastumine, kasinuspoliitika ja majanduspoliitiline tegevus on kaasa toonud olukorra, kus Euroopa Liidus on miljoneid vaeseid ja töötuid. ESF pluss saab toe-, rahastada selliseid meetmeid, millega saab neid probleeme lahendada, näiteks nagu laste vaesus, mis on saavutanud üüratud mõõtmed. me saame toetada ka noori inimesi, kes otsivad töökohti. samuti peab neil olema võimalus ju kasutada tervishoiu, äh, hariduse või koolitusteenuseid üleilmastumas maailmas hakkama saamiseks. Euroopa Sotsiaalfond peab ka seda toetama. Euroopa Sotsiaalfond saab anda ka panuse tervishoiuteenuste parandamiseks. me võiksime toetada midagi enamat kui lihtsalt tööhõivet suur tänu, president. ettepanek, ülesehitusprogrammid, finantsjaotus, kõik see on küsimärgi alla seotud, sest tegelikult see on äh, viidud sõltuvus Euroopa poolaastast. tingimuslikkus, äh, komisjoni äh, soovid ja InvestEU tegevused Portugalis, äh, Portugali poolt esitasime terve rea muudatusettepanekuid, kõige tähtsam peab olema tööhõive, jagatud haldus, tuleb tugevdada investeeringuid äh, selleks, et meil oleksid kvaliteetsed ja tasuta avalikud teenused, haridus, töö, tervishoid, peab sotsiaalsete väljakutsetega tegelema, eriti mis puudutab töökohti, võitlust vaesusega oluliselt tuleb fondi eelarvet suurendada. meie muudatusettepanekud on võimalus muuta see fond tugevamaks. For... suur tänu, et jäite täpselt kuuekümne sekundi juurde ja nüüd proua Šoidro. suur tänu, president. mina usun et äh, uus ESF-i määrus on tõepoolest abiks selleks, et vahendeid kasutataks tõhusamalt. ei tohi enam olla kattuvusi erinevate fondide vahel ja suudame erinevaid eesmärke kombineerida. uued reeglid aitavad äh, kaasa ka sellele, et väheneb halduskoormus. seos Euroopa poolaastaga on hea mõte see aitab meil paremini suunata vahendeid prioriteetidele, kus liikmesriigid ei ole veel olnud piisavalt edukad. peaksime ka suutma paremini ületada sotsiaalmajanduslikud lõhed liikmesriikide vahel, ma arvan, et on hea, et ka paindlikkus on sisse toodud vahendite kasutamisele, saame niimoodi äh, raha kasutamise vastavuse viia kontekstile. Tšehhi Vabariigis saame jätkata näiteks äh, laste probleeme ja lastehoiuasutusi. suur tänu nüüd, proua Kretšna. suur tänu, kolleegid. suur tänu proua raportöörile. paraku Euroopa ühiskonnas on endiselt palju sotsiaalseid väljakutseid. saja tuhande inim-, sada tuhat inimest on vaesuse ohus Tšehhi Vabariigis on väga palju neid, kes on sattunud võlgadesse ja kelle varad konfiskeeritakse. tulemusena äh, need inimesed ei usu enam õiglusse. see ei ole ainult äh, äh, elutingimuste probleem, kuid sellega kaasnevad ka surved Euroopa ühiskondades, seega mul on väga hea meel näha, et see fond aitab aitab äh, inimesi tööhõive, tervishoiu, avalike teenuste, sotsiaalse kaotuse vallas. Euroopa Liit ei tohi unustada, et parim investeering on investeering inimestesse ja nende elusse. meie inimesed on seda väärt. ja suur tänu, härra Sefaria. suur tänu, president volinik tunnustus kõigepealt äh, proua Lopes Fontaniele suurepärase töö eest. Euroopa Sotsiaalfond on Euroopa ühtekuuluvuse oluline osa. Mm, meie kodanikud on järjest vana, vanemad, vajavad järjest rohkem hooldusteenuseid, tervishoiuteenuseid. liikmesriikidel peab olema mitmeaastane strateegia mis vaatab kaugemale poliitikatest, tuleb mõelda kohalik- ja mis täiendab kohalikke poliitikaid, Euroopa Sotsiaalfondis on äh, tervishoiu aspekt nelisada kolmteist miljonit eurot. see on ambitsioonikas fond, ähm, annab võimalused võrdseks ligipääsuks tervishoiuteenustele, ka hind on konkurentsivõimeline Äh, esmaabi, pikaajaline abi ja ravi, tippkeskused kohalikul tasandil, mis võtavad arvesse ka perekondade vajadusega, et ükski kodanik ei jääks üksi. suur tänu ja viimane vaba mikrofoni voorus on proua Ramona Toms. suur tänu Euroopa Liit jääb konkurentsivõimeliseks maailmas, kui meil on kõrge tööhõivetase, tervishoiu ja sotsiaalsed standardid, lüngad teadmistes, eriti digivaldkonnas, lüngad haridussüsteemide ühendamisel tööturuga. sellel on negatiivne mõju Euroopa ühiskondadele tervikuna. peame investeerima inimkapitali, see annab omakorda panuse majanduskasvu heaolusse. ESF on investeering inimkapitali. olen raportöör. peame hoolitsema noorte eest ja meil peab olema miinimum, minimaalne protsent, mi-, mida peavad kaasrahastama liikmesriigid selle pro-, programmi kontekstis suur tänu. volinik Tyson. tänan, president. parlamendiliikmed. Ähm, see arutelu näitas taas kord, kui tähtis on ESF Pluss ja teie raport saab olema tugevaks aluseks institutsioonide vahelistele läbirääkimistele, nagu ikka, komisjon on avatud kõnelustele ja triloogidel jääme me ausaks vahendajaks ma loodan ja olen kindel, et Rumeenia istumiste, istumise ajal nõukogu äh, liigub samuti edasi S plussi määrusega selleks, et ta võetaks vastu aastal kaks tuhat üheksateist äh, ja piisavalt äh, õigeaegselt. parlamendiliikmed, Euroopa Liidu raha, rahastamine, investeerimine inimestesse on käegakatsutav näide sellest, Euroopa väärtustest või võrdsusest, sotsiaalsest õiglusest ja progressist, konkreetsetest tegevustest selleks, et kaitsta meie kodanikke, töötuid, mehi ja naisi, äh, neid, kes on Euroopa Liidus sündinud või need, kes on tulnud väljastpoolt. ja seda alates varasest lapsepõlvest. ESF pluss on, on vahend mis on otseselt nähtav kodanikele, see on vahend, mille abil aitame, mille abil saame saavutada sotsiaalset sidusust ja lähenemist. ma olen veendunud, et tänu äh, seadusloojate panusele ja eriti parlamendile on Euroopa Liit paremini suuteline vastama meie kodanike legitiimsetele ootustele järgmise finantsraamistiku suhtes. tänan teid äh, raske töö eest tänan selle eest, et nii kiiresti olete oma töö ära teinud ja, ja tunnustussõnud kõigile nendele, kes selles töös osalesid ja loomulikult ja eriti raportöörile suur tänu. suur aitäh. ja lõppsõna raportöörile proua Fontanier. presidenti, una vez ma. suur tänu, president, taas kord tahaksin ma tänada kolleege suurepärase koostöö eest selle raporti koostamisel, tahaksin tänada ka komisjoni ettepaneku eest. meil ei olnud väga palju aega, kuid ma usun, et me oleme tasakaalustatud teksti koostanud ja see sai võimalikuks tänu sellele, et me kõik jagasime ühist eesmärki, parem sotsiaalne Euroopa. selle tulemusena on meil seisukohad, mis pälvisid ka konsensusliku toetuse. pidime tegema järeleandmisi mõnedes valdkondades, kuid ma arvan, et saavutatud kokkulepe tööhõivekomisjonis on kasulik kõikidele eurooplastele, kus, kus nad ka ei elaks, selleks et paraneks sotsiaalne sidusus. fond saab olema vastavuses Euroopa sotsiaalsambaga ja aluslepinguga, seega me võtame arvesse ka erinevate territooriumite vajadusi ja olukordi. liikmesriikides liikmesriikide vahel saadame kaks selget sõnumit kõigepealt. sõnum Euroopa kodanikele. Euroopa kodanikud on peamine Euroopa Liidu mure ja teeme kõik selleks, et parandada nende elutingimusi ja elukvaliteeti. teine sõnum nõukogule rahva, Euroopa Parlamendi poolt, meie Euroopa Parlamendis oleme oma töö teinud, see on kandnud vilja ja kui meie raport võetakse vastu, nagu ma loodan, siis oleme valmis alustama läbirääkimisi. raportöörina ma tean, et see saab olema raske, kuid ma loodan, et Rumeenia eesistujana suudab leida aega oma ametiajal selleks, et alustada läbirääkimisi ja ma ka loodan, nagu ka enamus kolleege, et meil õnnestub selle ja töö selle raportiga sellel ametiajal veel lõpule viia. suur aitäh raportöörile. ja ma arvan, et võime juba teid õnnitleda. lõpetan arutelu hääletus toimub homme ja nüüd viimane punkt meie tänases päevakorras selleks oleme äh, määranud pool tundi Pascal Arimoni raport Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki käsitlevad erisätted ehk siis Interregi käsitlevad erisätted. Äh, mul oleks soov parlamendiliikmetele. ma kavatsen vaba mikrofoni voorus anda sõna nendele, kes varasemates voorudes ei ole sõna saanud ja ma palun teilt mõistmist. kell on palju, meil on kakskümmend üheksa minutit jäänud vähemalt. me peame lõpetama kakskümmend kolm, kakskümmend kolm ja sõna saab Pascal Arimo. austatud president, austatud volinik, kolleegid, ma jälgisin põnevusega Briti alamkojas toimunud hääletust ning selgus, et see läbiräägitud kokkulepe kukutati suure häälteenamusega läbi. Äh, Brexit tähendab piiriülese koostöö lõppu, Interreg tähendab hoopis midagi vastupidist. mina olen pärit Belgia piiriregioonist ning tuleb tunnistada, et juba üheksakümne üheksandast aastast loodud Interreg on muutnud paljud piiriregioonid ühisteks piirkondadeks. piirid on eelkõige ju inimeste peades ning see, need tuleb järk-järgult ületada, seetõttu on see ka sümboolselt tähtis Äh, raportöörina üritasin ma tagada võimalikult palju seda, et piiriülest koostööd toetataks, äh, üheksakümmend äh, ku-, ku-, ku-, viis muudatusettepanekut esitati, nelikümmend viis kompromissettepanekut hääletati läbi. piiriregioonid ei peaks olema mingisugused äärepoolsed mahajäänud piirkonnad, vaid nad peavad olema Euroopa äh, lahutamatuks osaks. selle raportiga saadame me parlamendina selge sõna, sõnumi komisjonile, et kõik see kaheksa koma neli miljardit järgmiseks finantsperioodiks peaks olema kindlustatud sellele programmile. me peame tagama, et see summa tõesti järgmistel finantsperspektiivi läbirääkimistel kindlaks määratakse, meie aga soovisime, et see oleks Äh, üksteist äh, miljardit eurot. Äh, seega me loodame, et mingisuguseid edasisi kärpeid enam ei tehtaks. piiriülene koostöö on ju terve Euroopa jaoks eluliselt tähtis. järjest rohkem räägitakse sisepiiridest, mis inimeste vahel endiselt seisavad just need sealsed elavad inimesed mõistavad eriti hästi, mis Euroopas valesti on. me peame äh, looma rohkem ühiseid äh, projekte, seal äh, me peame leidma ühiseid lahendusi probleemidele erinevate piiriregioonide vahel. samuti on oluline, et rohkem raha eraldataks, et loo-, loo-, loodaks ühine taotluste esitamise raamistiks. loodame, et ka praegune menetluskord ei muutuks, sest senini on see ju hästi toiminud, miks siis seda muutma peaks? samuti on oluline meie jaoks, et need, need nimetatud inimestevahelised mikroprojektid, mis on olnud lahutamatuks osaks sellest programmist ning mida saab lihtsalt et-, ellu rakendada, et need ka Eh, endiselt toetamist leiaks. me, eh, tekst peaks olema meil võimalikult eh, lihtne, ettepanekuid tegid meile ka kohapealsed inimesed, töötasime tihedalt koos ka regioonide ja majandus- ja sotsiaalkomiteega kontrollid ning paberimajandus, mis on tõesti suureks koormaks paljudele inimestele ja organisatsioonidele, seda peab vähendama, seda tuleb nüüd tõesti teha ning ma arvan, et komisjoni ettepanek liigub siin ka õiges suunas. defineerisime kriteeriumeid ka nii, et nad võtaks tulevikku arvesse võtta, et nad võtaksid arvesse VKE-de olukorda, töökohti, kliimamuutust. nii, et see Interreg programm oleks tõesti sümboolse tähendusega ka, et kui mingi reklaamiagentuur peaks Euroopast mingit reklaamfilmi öö, äh, öö, äh, äh, koostama, siis ta tõesti kutsuks sinna need inimesed, kes seal piiriregioonides selles programmis osalenud on suur aitäh nüüd arengukomisjoni nimel proua Teokaros, aga tundub, et teda ei ole, nii et sõna saab äh, proua volinik Tyson. palun mikrofon. suur aitäh teile, et mulle sõna jällegi andsite. Euroopa Komisjoni nimel ma sooviksin tänada raportööri Arimooni ning variraportööre kõrge kvaliteediga raporti eest ning teie püsiva toetuse eest Euroopa äh, regionaalsele, territoriaalsele, vabandust, koostööle Interregile. samuti tahaksin tänada teid äh, kiire töö eest. tähtajad äh, olid lühikesed ning me peame olema valmis järgmiseks programmeerimisperioodiks komisjon on veendunud, et nõukogu samuti annab endast parima selleks, et momentumi säilitada ning et alustada läbirääkimisi võimalikult peatselt. see on sedavõrd olulisem, et Euroopa eh, territoriaalne koostöö põhimõtteliselt eh, peegeldab Euroopa projekti põhiväärtusi ehk siis koos ühiste väljakutsetega toimetulemine. tahaksin välja tuua mõningad võtmetähtsusega äh, ettepanekud meie uuest projektist. me oleme muutnud projektide arhitektuuri, vältimaks dubleerimist, kattumist ning äh, parandada mõju nendele territooriumitele, millele programmid on suunatud äh, merepõhjad näiteks leiavad eraldi käsitlemist ning samas edendame piiriülest koostööd äh, just merendussektoris. samuti tahame tulevaste programmide strateegilist tähtsust suurendada, siduda need tugevamalt olemasolevate strateegiliste raamistikega ning poliitiliste algatustega. ja lõpetuseks on meie sooviks lihtsustada kogu raamistikku radikaalselt selleks, et võimalikult vähe kulutada kontrollile ja haldusele ja rohkem keskenduda tulemustele ning tegelikule mõjule. komisjon hindab seda, et te mõistate meie soovi lihtsustada ning kutsume teid üles koos töötama lihtsustusmeetmete säilitamise nimel. lõpetuseks Interregi programmid ja piiriline koostöö. keskendub rohkem institutsioonide vahelisele koostööle, piiriküsimuste lahendamisele ning äh, Äh, avaliku huvi ühisteenustesse investeerimisele. me tahame lihtsustada ja süvalaiendada piiriülest koostööd Euroopas ning seeläbi saame me tugevdada äh, ning viia selle uuele tasandile. suur aitäh! suur aitäh, proua volinik! ja nüüd kontrolli, eelarve kontrolli äh, komisjoni nimel härra Koon. aitäh, härra president, proua volinik, armsad kolleegid! mina olen Äh, Raini piirkonnast äh, pärit laps, seal elab neli miljonit inimest äh, Saksamaalt, Hollandist ja Belgiast, väga oluline on see programm just selliste inimeste jaoks, sest see ületab piire, inimesed saavad minna mujale tööle, ülikooli, see toob inimesi kokku ning see inimestele meeldib ning seda nad just Euroopalt ju ootavadki, midagi meeldivat. oluline on, et meie parlamendina nõudsime rohkem raha sellele programmile, sest me ei öö, soovi, et sama programmiga jätkatakse, vaid et see programm oleks veelgi ulatuslikum. eelarve kontrolli öö, öö, komisjoni raportöörina öö, Äh, leian ma ka, et väga oluline on, et halduskulusid vähendataks, halduskulud, äh, haldustöö võtab äh, palju rohkem aega kui projekt ise ja see juba inimestele ei meeldi, me soovime, et inimesed vaimustuksid Euroopast, Euroopa peab inimestele meeldima, seetõttu peame me seda, seda programmi edasi arendama. suur aitäh ja nüüd kultuurikomisjoni nimel proua Miitsi. sur president sinjura kummissarju l-istrumenti finanzjarji li huma msemmija Finants instrumendid, mida siin raportis mainitakse, on väga olulised regionaalarengu, kultuuri, hariduse Euroopa Liidu jaoks. Need on kõikjal väga tähtsad, kõik soovivad Euroopa Liitu, kus kodanikud saaksid osaleda, kus kodanikel oleksid võrdsed õigused, ükskõik kust nad ka pärit ei oleks kultuur ja haridus on äärmiselt olulised, kui soovime piiridest lahti saada. meil on vaja selleks piisavalt äh, rahalisi vahendeid. raportöör on ära teinud suurepärase töö, aga peaksime rohkem rõhku panema veel haridusele. seda sellepärast, et seeläbi on võimalik parandada konkurentsivõimet kõikides Euroopa Liidu regioonides meie sõnum peab olema ühtselt mõistetav, kõik on võrdsed, ükskõik kust nad ka pärit ei oleks. ükskõik, mis keelt me räägime, ükskõik, mis kultuur meil on, meil on vaja võrdseid võimalusi. suur aitäh, Rahvapartei härra Van Nistelrooy. voorzitter, dank u wel, raportöör Arimont. Eh, suur aitäh ma tahaksin tänada volinik härra Arimooni ning äh, volinik Tysonit. tundub, et tänane päev on päris hästi valitud. piiriline koostöö on küsimus, mis tõstatub ka praegu, mitte ei ole see minevikupärand, vaadake, mis toimub Iirimaal Äh, mis seal toimub ülikoolides, instituutides, äh, äh, uute tehnoloogiate vallas, meil on vaja kõike seda, mis teisel pool piiri on. piiritagused regioonid või piiriäärsed regioonid seovad riike üksteisega, võtkem kas või Šotimaa ja Interreg, seal on olnud võimalik ära teha päris palju